aitäh, proua president, mina toetasin seda raportit, mis puudutas korraldatud näitajatena kasutatavaid indekseid. palju õnne raportöörile proua Cora van Nieuwenhuisenile indeksite skandaalid minevikus näitasid väga selgelt, mida tähendab, mida võivad endaga kaasa tuua reguleerimata indeksid. Nendega manipuleerimine tähendab, et tarbijatelt ja investoritelt varastatakse ja õõnestatakse usaldust turgudel. Euroopa Komisjon on öelnud, et üks koma seitse miljonit, miljardit eurot on äh, kahju ja see määrus puudutab tõesti tarbijate igapäevaelu, sellepärast et indeksid panevad paika miljonite inimeste kodulaenu intressid pangad ütlevad, et nad ei saa reaalmajandusse investeerida ja neil on puhvreid, mida nad kasutavad indeksitega manipuleerimisel. nii et äh, majanduskomisjoni raport on tõesti proportsioonis ja tasakaalus äh, läbipaistvus ja järelevalve on suurendatud ning in-, võideldakse ka huvide konfliktide vastu, aitäh! aitäh, proua Kill ja järgmisena saab sõna proua Peeter. aitäh, proua president näitajatena kasutatavate indeksitega manipuleerimine toob endaga kaasa vargusi ja just sellepärast on väga selge see, et me peame teostama järelevalvet indeksite üle rahandus. rahandus- ja finantsinstrumentidest investeeritavad miljardid näitavad, et me peame läbipaistvuse eest hoolitsema ja meil on vägagi vaja huvide konfliktidega tegeleda. indekseid näiteks kasutatakse selleks, et äh, paika panna intressimäärasid. see tähendab tegelikult seda, et valesti arvutatud indeksid võivad Äh, intressimäärasid laenude jaoks äh, täiesti alusetult kõrgendada ja see mõjutab negatiivselt tarbijate elu. meil Horvaatias oli äh, suur skandaal laenudega, mis mille nominaalväärtus oli paika pandud Šveitsi frankides ja see kõik lõppes õudselt, nii et meil on väga tähtis, et see raport vastu võeti. aitäh, proua Peeter, järgmisena saab sõna härra Flanagan, palun Uh, uh, aitäh! mina jäin äh, erapooletuks. Libori indeksi skandaal näitas, mida meil praegusel hetkel on vaja finantsvahendite jaoks, jaoks teada. me oleks pidanud minema kaugemale ja kogu selles seadusandluses on ilmselgelt näha, et lobistid on seda kaasa kirjutanud ja tõesti palju rohkem on võimalik ära teha. see on kindlasti parem kui mitte midagi, aga sellegipoolest jäin erapooletuks. Is... Uh, järgmine kõneleja on härra Wolf. aitäh, proua president, minu partei ja mina hääletasime komisjoni ettepaneku vastu ja proua Cora von Neuwenhuiseni raporti vastu, sest sellega antakse komisjonile rohkem mõjuvõimu finantsturgude jaoks on indeksid väga tähtsad ja praegusel hetkel on meil oma reguleerija seadusandluse välja töötanud. nüüd räägitakse, et siin hakatakse kasutama kaupasid ja meie leiame, et me ei peaks minema siin liiga kaugele Euroopa Liidu pädevustega. see meil on vaja vähem äh, sekkumist ja äh, väljaspoolt tulevatel investoritel on konkurentsieelis. see tähendab seda, et töökohad Euroopa Liidust lähevad välja, majanduskasv aeglustab ja ütlen veel kord jah Euroopa Liidule ja aitäh äh, Euroopa turgudele ja jällegi Euroopa Liit praegusel hetkel tõrjub ettevõtted e-, välja Euroopa Liidust. aitäh, järgmisena proua Maletitš, palun aitäh! ka mina toetasin äh, määruse vastuvõtmist, mis puudutas finantsinstrumentide ja lepingute puhul korraldatud näitajaid, äh, kasutatavaid indekseid. tegin seda sellepärast, et tegemist on väga tähtsa inde-, võimalusega turgude killustamist vähendada. ühtse turu toimimine on Euroopa Liidu üks tähtsamaid eesmärke meil on vaja selget seadusandlust, millega me saaksime ära hoida karistusi, mis pandi paika septembris kaks tuhat kolmteist, tegemist oli ühe koma seitsme miljardiga äh, trahvidena, mis määrati just indeksitega manipuleerimise pärast praeguse seadusega on meil võimalik huvide konflikte vältida, paremini jälgida seda, mis turul toimub ja äh, saada rohkem informatsiooni indeksite kohta. see on tähtis ka selleks, et äh, võidelda indeksitega manipuleerimise vastu. aitäh! järgmine päevakorrapunkt Pedro Silva Pereira raport arengu rahastamise kohta ja esimesena saab sõna härra Hayes president, ma hääletasin selle raporti poolt ning äh, tänan kõiki neid, kes selle raporti koostamisel osalesid. peame täiesti selgelt välja ütlema, et soovime oma rahvusvahelistelt seatud eesmärgid täita ning see peab tähendama seda, et arenguabi peab tõusma null koma seitsme protsendi võrra ning äh, paljud riigid pole seda saavutanud, näiteks ka minu kodumaa ja kui liikmesriigid kärpepoliitikat ka majanduskasvu suunas liiguvad, siis peame taaskord keskenduma eh, investeerimisele eh, mm, eh, ja arenguabile. peame aitama kõige vähem arenenud riike, pühendades arengueelarvest neile suurema osa. pea, oleme näinud suuri edusamme mõningates piirkondades, kuid Saharaluses Aafrikas ei ole elusame näha olnud, on täiesti ettekujutatav, et just neis piirkondades kasutame suurendame arenguabi just neis piirkondades, et seal ka paremaid tulemusi näha, aitäh. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Kirm. arenguabi on äärmiselt oluline, sest on äärmiselt kurb, et me ei ole aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseni kuidagi lähemale jõudnud. väga eh, paljud riigid ei ole endiselt jõudnud null koma seitsme protsendini oma eelarvest arenguabile põhjendamiseks. nii. on äärmiselt kurb, et liikmesriigid ei ole oma tegevust tõhustanud. see maksab ju meile elusid ning ähm, Eh, praegusel hetkel on hinnad, mida peame palju, maksma palju kõrgemad, võttes vastu inimesi, kes vaesuse ja sõdade eest põgenevad. kui soovime välja töötada eh, programmi, mis on tõhusam ja eh, jõulisem, siis on oluline, et me osaleks Addis Abebas, rääkides kõik koos ühes arengukonverentsil ühes häälega see tähendab seda, et peame astuma tõeliseid samme, et liikmesriigid kasutaks oma vahendeid ja võtaks kasutusele poliitika, mis aitaks neil riikidel tõesti edasi liiguda. järgmisena saab sõna proua Petir. Äh, tuhanded inimesed elavad äh, vaesuses, neil pole vähimatki ligipääsu haridusele, tervishoiule, seda eriti riikides, äh, kus ähm, valitsevad konfliktid, olukord on ebastabiilne. peame äh, mõtlema ka selle peale, et on piisavalt võimalusi maailmas, on vahendeid selleks, et selline olukord muutuks. raport kutsub üles Euroopa Liitu ja liikmesriiki kulutama null koma seitse protsenti oma SKP-st arenguabile see on praegusel hetkel majanduskonteksti arvestades keeruline. praegusel hetkel on Euroopa suurim arenguabi osutaja ja kuuskümmend protsenti arenguabist tuleb just meie poolt ning äh, arvan, et neid vahendeid peaks võimalikult hästi kasutama, praegusel hetkel see nii ei ole. arenguabi peaks äh, toet-, aitama äh, riigi teenuste väljaarendamist ja samuti ka näiteks ehm, ja näiteks samuti ka põllumajandusabi osutama. Eh, arvan, et lõige kakskümmend seitse peaks sellest raportist välja võetama. järgmisena saab sõna proua Anderson. suur tänu. ma hääletasin selle raporti poolt. Eh, selles raportis oli palju positiivseid, mõõdutab äh, eh, üleskutsed liikmesriikidele, et nad kulutaks rohkem arenguabile, samuti ka suuremat äh, läbipaistvust meie ähm, eelarves. kõige olulisem on aga see, et keskendutakse naiste rollile arengus äh, ning äh, näitab, kui oluline on sugudevaheline võrdsus ähm, meie arengu eesmärkide saavutamiseks näiteks sellistes valdkondades nagu haridus ja tervishoid, samuti tuleb äh, selle abil parandada naiste ja tüdrukute olukorda. meie äh, äh, toetame naiste õigust seksuaaltervishoiule, kuna see mõjutab poliitilise, hariduslikke, tervishoiu ja muid õigusi, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Zaborska. aitäh, proua president on täiesti selgelt näha, et arenguabi ja arutelu rände ja asüülipoliitika üle Euroopa Liidus on omavahel seotud. me teame, et väga palju rändajaid tuleb siia just korruptsiooni pärast ja maksudest kõrvalehoidmise pärast. mina leian, et äh, makse tuleb maksta seal, kus luuakse väärtust ja maksumäära peab iga liikmesriik siiski ise paika panema ning äh, makseülekanded maksuparadiisidesse on üks kõige tähtsamaid põhjusi, miks meil on väga paljud riigid väga vaesed. inimesed riskivad eluga selleks, et vaesusest pääseda ning surve Euroopa Liidu lõunapiiril annab järele ainult siis, kui äh, lõpuks äh, naaberriikides saavutatakse rahu. mina ei saanud toetada seda raportit, sellepärast et tõhus arenguabi äh, tähendab seda, et me võitleme ka maksupettuste vastu, need on kõik need küsimused, mis puudutavad vaesusevastast võitlemist, mitte aga ei ole siin vaja rääkida abordiõigusest. aitäh, proua Zaborska ja järgmiseks äh, Pier Nicola Pedicini raport ohutamata tervishoiuteenuste kohta Euroopas ja esimene kõneleja on Jens Roode, palun Mr Rode. Mr Rode. härra Rode, teil on sõna <laughs> ja mange tak uh, undskyld min uh, uopmærksomhed jah vabandust ma ei kuulanud ütleb härra Roode üks kõige tähtsamaid väljakutseid Euroopa jaoks praegusel hetkel on see et meil on vaja tagada tervishoiuteenused kogu Euroopa jaoks ja siin me peaksime tõesti mõtlema ka haridussüsteemide peale. väga tähtis on, et meil on Erasmuse programm noortele ettevõtjatele. liikmesriigid võiksid seda ka rohkem kasutada ning äh, muide, kui me soovime seda valdkonda Euroopas tugevdada, tuleb meil rohkem ära teha ka liikmesriikides. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu algatusi tõesti ka ellu rakendataks ning et liikmesriigid ka ise oleksid ettevõtlikumad ja kaotaksid ära mõttetuid ning üleliigseid seaduseid. ainult niimoodi saame me hoolitseda selle eest, et Euroopa Liidu direktiive hakatakse ka liikmesriigi seadusandluses rakendama. ainult niimoodi saame me tagada võrdseid võimalusi kõigile ja luua töövõtjatele paremaid võimalusi, eriti just noortele töövõtjatele aitäh, järgmisena härra Iglesias, palun. suur tänu teile, proua president. me hääletasime selle raport, raporti poolt sest see kutsub üles kodanike kaitsele tervishoiukärbete vastu, garanteerides, et oleks piisavalt tervishoiutöötajaid. sooviksin pöörata tähelepanu tervishoiu olukorrale Hispaanias, mis, kus oli varem üks maailma parimaid tervishoiukaitsesüsteemi ning Rahvapartei on erastamise äh, ja tervishoiuteenuste ehm, juhtimise ning kärbete äh, läbi sellest teinud ühe maailma halvima ja seda eriti hullusti Valencias ja Madridis. tahaksin meenutada, et Euroopa projekt on võtnud aluseks äh, ehm, demokraatia ning sotsiaalsed õigused, need, kes äh, kef, vile, muudavad viletsamaks tervishoiuteenuse, ei halvenda mitte ainult kodaniku tervist, vaid nõrgendavad ka kogu Euro projekti, suur tänu teile! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kill. suur tänu, president, ma eh, toetasin eh, seda eh, raportit kõigest kümme protsenti, mm, kümme protsenti Euroopa patsientidest, kes haiglates vastu võetakse, Eh, satuvad eh, vastastikku eh, probleemidega. probleem on ka selles, et antibiootikumid reageerivad, antibiootikumide Eh, on aina vähem tõhusamad haiguste ravis. väga paljud eh, rasketest haigustest on, eh, on ennetatavad, Euroopa Liit peab, saab aidata sellise olukorrani jõudma, me peame toetama liikmike tervishoiusüsteeme, me peame toetama neid, sest need on nõrgenenud paljudes liikmesriikides, eriti Suurbritannias. kutsume üles kohmi komisjoni sellele, et võetaks kasutusele uued antibiootikumid eh, ja reguleeritaks nende kasutamist. probleemid ei peatu mitte piiridel, peame saavutama tulemusi. Euroopa Liit saab teha seda, mida liikmesriigid üksi teha ei saa paluksime, et komisjon kasutaks ära olemasolevaid võimalusi, luues algatuse, mis äh, aitaks äh, meil äh, paremini võidelda ohtlike nakkuste vastu. järgmisena saab sõna härra Roope. härra Roope, teil on sõna. In one minute suur tänu teile. ma olen veendunud, et see raport on meie, need, meie selle, meie selle praeguse praeguse täiskogu üks olulisemaid, antibiootikumide kasutamine tuleb kontrolli alla saada, see ei ole söök, mitte kõik ei saa sellest aru peame lõpetama antibiootikumide profülaktilise kasutamise loomakasvatuses ning peame keskenduma hügieenile ja ennetusele. aina suurem hulk äh, loomadest äh, haigestub bakteritega, mis antibiootikumidel enam ei reageeri ja satu-, need bakterid satuvad ka meie toidulauale. peame toetama põllumehi, kes soovivad selle nähtuse vastu võidelda peaksime kehtestama ranged reeglid antibiootikumide kasutamiseks ka ehm, meie kodanike seas, kui näiteks seagripp hakkas levima, hakkasid, vabandust, sigade katk hakkas levima, hakkasid Leedus lihtsalt ostma, ehm, ostma antibiootikume ennetavat kasutamiseks. proua Peeter, meie äh, tervishoiu ja pensionisüsteem on alati seotud ehm, meie, on alati seotud erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide, erinevate konsultatiivfirmadega, mina olen eh, nõus sellega, et toimima peab ratsionaalselt, kuid ma ei ole nõus kärbetega, mis ehm, tervishoiusüsteemi nõrgendavad. meie eh, toetasime raportit, Euroopa Komisjon ütles kaks tuhat kaksteist, et Äh, patsientide turvalisus on ähm, ohus seoses äh, kärbetega, mis halvendavad äh, tervishoiu kvaliteeti. erinevad haiglasisesed infektsioonid on kasvanud kolmekümne protsendi võrra ja praegusel hetkel ei suudeta hinnata ka äh, äh, ravimite tõhusat kasutamist ja samuti antibiootikumide liigne kasutamine toob endaga kaasa väga äh, tõsiseid tagajärgi. peame peame suurendama oma kulusid kahe koma seitsme protsendi võrra. proua Marias, teil on sõna. ma hääletasin selle raporti poolt, sest see on täielik ja piisav, tahaksin aga avaldada pahameelt sellepärast, et see, kui seitse aastat pärast seda, kui Kreekas sisse viidi tervishoiusüsteemi reforme, on meil tuhandeid kodanikke, kes ei ole mingisuguse tervishoiu ega pensionisüsteemi liikmed ning kas äh, religioossedel või muudel põhjusel keelduvad nad ka registreerumast, see tähendab seda, et nad jäävad tervishoiusüsteemist välja ning äh, nad peavad oma taskust maksma äh, kõigi analüüside, läbivaatuste ja muude asjade eest, see on diskrimineerimine, see on rassism, sellele tuleb kohe lõpp teha ja sellega seoses ma ma mõistan siin selles kojas sellise tegevuse hukka. ma ei näe saalis härra Nekovit. järgmisena saab sõna härra Kelly. suur tänu, proua president, mul on äärmiselt hea, mul oli äärmiselt hea meel eile osaleda sellel arutelul eile parlamendis, kus mul oli võimalus ka sõna saada Eh, loomulikult on need soovitused mõistlikud eh, ja seda on võimalik ka eh, näha tänases hääletuses, kuussada kolmkümmend seitse hääletas selle raporti poolt, mina olin üks nende seast. sooviksin öelda seda, et kui ollakse haige, on hea, kui üritatakse kõik teha selleks, et sind terveks ravida, kuid eelkõige peaks tegema kõik selleks, et haigeks ei jäädagi praegusel hetkel ei pöörata piisavalt tähelepanu spordile ja ähm, liikumisele. meil ol, peaks olema rohkem taristut, et äh, meie kodanikel oleks võimalik käia ujumas, jalutamas äh,, sörkimas või rattaga sõitmas. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Harkin. Teil on sõna ma toetan muudatusettepanekut mis teeb ettepaneku komisjoni üles seadmaks ähm, raamistiku antibiootikumide kasutamise piiramiseks. eelmisel aastal kakskümmend viis tuhat patsienti suri äh, nakkuste tõttu, mille põhjustasid antibiootikumresistentsed ehm, bakterid. kõigil liikmesriikidel on sellised probleemid ka minu kodumaal Iirimaal äh, kus juba pool aastat on minu partei kodumaal üritanud selle küsimusega tegeleda ning tervishoiuministeeriumist öeldi, et on vaja te kiirelt tegutsema hakata, sest praegusel hetkel algab juba selline periood, kus lihtsamadki äh, nakkused võivad olla äh, äh, tapvad kuid seoses sellega, et pärside pär,, seoses kärbetega äh, Äh, on ähm, vanade kodud patsientidele ja äh, poole suurem võimalus, et neile antatakse ennetavalt antibiootikume kui teistes liikmesriikides. meie äh, tervishoiusüsteem peab hakkama silmapilkselt eh, tegutsema antibiootikumide liigkasutamise vastu võitlemisel, sest kogu rahva tervis eh, ja ka eh, eriti just vana, vanadate inimeste tervis on sellega seotud, aitäh proua. Next report is um, Philip de Becker on Green Growth. järgmisena so VKE-de uh, roheline kasv ning esimene kõneleja on härra Rood. Mr Roder, you have the floor Øh, aitäh! ajasin enne asjad segamini, sellepärast et äh, kõne, mis ma tahtsin äh, enne teha, tuleks tegelikult teha nüüd. ja kui me rääkisime tervishoiust, siis rääkisin mina ettevõtjatest. kahjuks ma kardan, et paljud äh, inimesed ei märganud seda, välja arvatud tõlgid see on loomulikult, sellest on loomulikult kahju, kuid pole mingit põhjust ennast korrata, seega tänan teid lihtsalt sõna andmast, aitäh. aitäh, härra Roode. ma ei näe proua Minari. järgmine kõneleja. härra Paltso. proua esimees, suur tänu. meie toetasime selle raporti vastuvõtmist, sest VKE-d peavad mängima säästvas majanduses väga suurt rolli. on, selleks on väga suur turg, sada miljoni, miljardit eurot igal aastal ja aastaks kaks tuhat kakskümmend peaks see turg kahekordistuma. miks on siis tähtis, et VKE-d oleksid seotud selles turus? miks peaks neil olema fundamentaalne roll, sest majandusareng ei saa olla eesmärk iseenesest. Euroopa Liidus tuleb meeldes pidada et, et kuuskümmend seitse protsenti töökohtadest on VKE-des. seetõttu on nii tähtis, et nemad oleksid sellega selles tegevuses kaasatud, me peaksime neid aitama, võimaldama ligipääsu rahastusele, olema nende pool ja minu jaoks on natukene kummaline, et kui me räägime Euroopa struktuuri ja investeeringute fondist VKE-dele, siis eelistatakse neid VKE-sid see on kohandatud aga nii, et, et see on mõeldud eh, ettevõtetele, kellel on kolm tuhat töötajat, nii et teil ei ole veekaedega mingit pistmist. järgmine kõneleja äh,, äh, proua Kill. vähe sellest, et on, et on oluline veekaede finantseerimine tähtis, me peame aitama neil eh, ka katta rohestamise kulusid. Midlandsi valijaskond on töötanud selle nimel, et meie regiooni edasi arendada kõige suuremaks äh, süsinik, madala süsinikusisaldusega majandussektoriteks äh, Ühendkuningriikides on hädavajalik, et me jätkame selle pingutusega, arvestades, et vähemalt pooled VKE-dest minu piirkonnas ütlevad, et nad, neil on ikka veel äh, raskusi taoliste algatuste finantseeringut saada. tuleb, siin on väga palju veel tööd teha, kuid minu toetuse saamiseks oli väga-väga oluline see, mida toetas minu fraktsioon, nimelt pööratakse piisavat tähelepanu mikroettevõtetele ja startupidele, kes kasutavad täielikult ära potentsiaali, eh, mis on võimalik saavutada tööstussünergiatest, vaid VKE-d võivad kasutada neid vahendeid, mis meil kasutada on, kõige tõhusamal moel, seetõttu ma arvan, on kahju, et see raport ei paku konkreetseid algatusi, aitäh. aitäh, proua Kill, proua Patir, järgmine. Euroopa Liit ja tema kodanikud äh, ning säästev kasv vajavad tõu-, jõulist kasvutõuget, et säästa oma kõrget positsiooni globaalsel turul ja seetõttu toetasin seda raportit, see kasv peab arvestama ka neid eeliseid, mis Euroopa Liidul on, vähendades kulusid, mis on vajalikud, nagu näiteks ressursside kulu, ressursside väljavoolamine, näiteks energia vallas, majanduse taaskasv koos hea finantseerimise allikatega ning erasektori osalusega on sammud õiges suunas. Euroopa juhtivate majanduse Euroopa majanduse juhtpositsioon ei saa olla aga eesmärk iseenesest. kõigepealt peavad olema rahul meie kodanikud, nad peavad saama kindlustunde. VKE-d ütlevad, et need, nad annavad rohkem kui üheksakümmend kaheksa protsenti Euroopa ettevõtetest. Nad annavad rohkem kui kuuskümmend seitse protsenti töökohtadest ning annavad viiskümmend protsenti lisaväärtusest. Nemad ütlevad meile, millist strateegiat omaks võtta, aitäh! toetasin seda raportit äh, säästvast kasvust. see on väga hea panus kasvualgatusele, millest Euroopa tulevikus kasu saab. ma väga loodan, et komisjon loeb seda raportit tähelepanelikult, nii et tervet hulka nendest algatustest võiks ka päevakorda tulla. meil on väga suur kasutamata potentsiaal, mis võiks suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet just nimelt teenustes ja tootmises. meil on väga suur hulk VKE-sid mis konkureerivad rahvusvahelisel turul lahenduste all äh,, lahenduste vallas. Need on need niinimetatud rohelised teenused, nagu näiteks äh, hoonete ehitus, installatsioonid äh,, remont ja ka siin riigis on oluline, kui me räägime arengust ja müügist, need säästvad teenused peavad olema inkorporeeritud äh, tulevike, äh, tuleviku kaubanduskokkulepetesse, mitte ainult TTIP-i aitäh, kahjuks ei näe ma härra Negovit. järgmine kõneleja, härra Hannan, härra Hannan. suur aitäh äh,, proua aseesimees. siin te näete, kus seda rägetit äh, paljastub. Te näete me räägime ma, äh, säästvast majandusest, kui me ütleme, et ökoloogilistel eesmärkidel on oma hind ja me peame kannatama majanduslanguse käes selleks, et säästa loodust, mõistetav. kuid öelda, et see iseenesest stimuleerib majandust, on niisugune majanduslik, äh, niisugune rumalus majanduslikus mõttes, et ma kardan, et kõnelejad ise ka ei usu, see on sama äh, kuid kui valitsus võtaks tööle rohkem inimesi, siis kasvaks rohkem ka majandus ja kõik maksaksid maksu ja elu läheks väga ilusalt, see oli nagu Nõukogude Liidus. põhjus Frederik Bastiati ütleb, et see on nähtavate, nähtamatute kulude teooria. Te võtate alati majandusest rohkem ressursse, kui need töökohad suudaksid tagasi anda. reaalsus on see, et rohepoliitikad ei ole mitte need, kes kasvu loovad, kasv on loo-, see, mis loob äh, rohelist äh, poliitikat, meil on puhtam äh, õhk ja puhtamad veed, sest meil on selleks võimalus. aitäh, härra Hanan, järgmine kõneleja, härra Kelly. aitäh, härra esimees, proua esimees ka mina olin eile õhtul sellel debatil kohal, kui me rääkisime sellest põhjalikumalt ning volinik kirjeldas väga ilusti neid soovitusi, mis siin raportis on ning valdav osa inimesi pooldas seda. viissada üheksateist inimest täna hääletas selle poolt kuuesaja seitsmekümne kahest. loomulikult on äh, VKE-del rohestamise kasvuks võimalusi. Nemad on väga äh, tähtis osa Euroopa majandusest ligi, ligi seitsekümmend protsenti töökohtadest, üheksakümmend kaheksa protsenti ettevõtetest ja sõltumata sellest, kui suur on ettevõte, on seetõttu taolised aspektid, mõte kõigepealt väikselt, on äh, nii tähtsad ja eriti selleks, et aidata neid äh, bürokraatiaga võidelda, võidelda. see on kõige suurem probleem VKE-del. ja teine äh, ligipääs krediidile. kui me suudame sellest üle saada, siis me teeme VKE-de jaoks väga palju ära, aitäh! aitäh, härra Kelly, järgmine kõneleja, proua Harkin toetasin seda raportit mis puudutab säästva arengut ja eriti neid muudatusettepanekuid mis kutsuvad komisjoni kaotada ära aegunud ja liiga koormav seadusandlus ehk lihtsalt eh, eh, vähendada bürokraatiat on alati küsimus proportsionaalse ja tõhusa seadusandluse vahel. seadusandlus, mis tihti ei ole reaal-, realiseeritav, on ta-, tihti väga-väga koormav ja ei saavuta neid eesmärke, mis ta endale seadnud on. ikka ja jälle kuuleme, kuidas poliitikud kaeblevad äh, bürokraatia ja Euroopa Liidu bürokraatia üle omaenda liikmesmaades. Nad näitavad näpuga Euroopa Liidule tavaliselt öeldakse, et süüdistage Brüsselit, aga kui meil on võimalus toetada komisjoni ettepanekut, loobuda aegunud ja liiga bürokraatlikus seadusandluses, siis paljud hääletavad selle äh, vastu. mõlemat pidi ei saa. Last... aitäh ja viimane kõneleja, proua Malatitš. suur aitäh, proua esimees. see raport VKE-de säästva kasvu võimalustest viitab tõhusale ja jätkusuutlikule energiaressursside kasutamisele tehnoloogiatele. see rõhutab, kui väga vajalik on hea läbipaistev informatsioon äh, äh, väikeettevõtlusest. meil on juhised selle kohta, kuidas aidata VKE-del kasutada Euroopa Liidu rahasid, silmas pidades üleminekut rohelisele majandusele. VKE-d on majanduse selgrooks. Nemad on kasvu stimuleerimise võtmeks, neid tuleb aidata selleks, et kasutada võimalusi, mida pakutakse Euroopa Liidu tasandil, seetõttu ma toetasime, toetasin härra De Bakkersi raportit. sest me peame aitama VKE-del rohelises kasvus kaasa lüüa selleks, et parandada Euroopa Liidu kodanike tööd äh,, elu aitäh ja istung katkestatakse kuni kella kolmeni, aitäh!